komisjoni nõukogu avaldused seoses Euroopa Liidu strateegiaga Valgevene suunal. kõigepealt annan ma sõna nõukogu esindajale, asepeaminister, palun, teil on sõna. E, e, daamid ja härrad ma arvan, et olukord Valgevenes ja see, mida meie peaksime tegema või kuidas me saaksime aidata, on kahtlemata nõukogu tähelepanu keskpunktis Tšehhi eesistumise ajal. alustuseks eh, lubage teha positiivne tähelepanek. me oleme rahuloluga märganud samme, mida Valgevene on viimastel nädalatel teinud kaasa arvatud näiteks äh, vabadusliikumise for freedom registreerimine, samuti äh, kahe sõltumatu ajalehe Narodnja Volja ja Naša Niva võimaldamine, samuti äh, interneti regulatsiooni teemal toimus kohtumine OSCE esindajatega ja teatati ekspertarutelude alustamisest OSCE ODIHR missiooniga valimiste teemal. Euroopa Liit on seadnud oma tingimused, mille põhjal otsustatakse, kas jätkata äh, viisakeelust äh, loobumist ka pärast kuue kuu möödumist me peame jätkama kõikide poliitiliste kontaktide kasutamist, kaasa arvatud kahepoolsed kontaktid selleks, et julgustada Valgevenet veelgi edasi liikuma erinevates probleemvaldkondades, mis on määratletud nõukogu järeldustes oktoobrist, kolmeteistkümnendast oktoobrist julgustava märgina eesistuja kavatseb veel korraldada ühe välisministrite troika kohtumise Valgevenega. üld- ja välisasjade nõukogu raames. me järg-, jätkuvalt jälgime inimõiguste olukorda rõhuasetusega meediale ja valitsusvälistele organisatsioonidele. samuti arutame tihedalt ja vahetame omavahelisi seisukohti opositsiooni esindajatega ja teiste isikutega Valgevenes, sealhulgas näiteks Aleksandr Milenkevitš, äh, härra Kasulin ja teised. Valgevene, nagu te teate, on üks kuuest idapartnerlusriigist, mille eesmärgiks, nagu te teate, on saavutada positiivseid arenguid Euroopa Liidu naabruses. meil on kavas tippkohtumisel idapartnerlus algatada mais ja see on ka see hetk, kus kuuekuuline periood on möödumas ja me saame teha äh, uued otsused ja see, kas Lukašenko kutsutakse, seda otsust veel ei ole tehtud. tarvis on praegu Minskiga konstruktiivseid suhteid. strateegiliselt loomulikult me jääme realistlikuks ja ei oota mingeid kiireid dramaatilisi muutusi aga usume, et äh, Lukašenko püüdlused äh, suhete tasakaalustamiseks Moskvaga pakuvad ka meile võimaluse. samuti on tegemist meie puhul ühiste väärtuste kogukonnaga ja me peame ohje enda käes hoidma. ja tarvis on edasi julgustada positiivset dünaamikat Valgevenes. aitäh, edasi proua volinik. suur tänu, härra president. ma tahaksin omalt poolt öelda, et mul on samuti äärmiselt hea meel rääkida Valgevene teemal, sest tõepoolest viimasel ajal on olnud märgata mitmeid positiivseid samme ja see tekitab rahulolu. Valgevene on meie päevakorras olulisel kohal ja mitte sellepärast, et on tegemist riigiga, mis on finantskriisi üks ohvreid selles regioonis, vaid sellepärast, et see on üks äh, võimalusi praegu avada uus peatükk Valgevenega. praegu on poolel teel see kuuekuuline sanktsioonide peatamise periood, mis otsustati kolmeteistkümnendal oktoobril välisministrite poolt ja see sanktsioonide peatamine lõpeb kolmeteistkümnendal aprillil, see tähendab, praegu on tarvis teha esingud, esimesed hinnangud, kas Valgevene on liikunud õiges suunas ja kas me võime pikendada seda sanktsioonide peatamise perioodi ja astuda edasisi positiivseid samme. kolmeteistkümnenda oktoobri välis- ja nüüd asjade nõukogus äh, öeldi väga selgelt, et äh, poliitiliste vangide vabastamine peab toimuma selleks, et äh, sanktsioonide peatumine võiks jätkuda, et ei viidaks läbi uusi äh, poliitilisi vahistamisi, samas tehtaks koostööd OSCE Odihriga, samuti toimuks edasiminek meediavabaduse vallas, äh, loodaks paremad tingimused valitsusväliste organisatsioonide toimimiseks, ei rõhutaks kodanikuühiskonda ma pean ütlema, et viimase kolme kuu jooksul oleme näinud edasiminekut, näiteks äh, kõrvaldati keeld kahele sõltumatule ajalehele, kes nüüd saavad edasi ilmuda. samuti äh, on lubatud registreerida For Freedom äh, ühendus, mida juhib Aleksandr Milinkevitš ja kahekümne teisel jaanuaril äh, toimub äh, valimisreformi teemal kohtumine OSCE ODIHR-iga ja novembris äh, komisjon on esitanud omapoolsed nõudmised ja kui me vaatame nende täitmist, siis me tunneme julgustust, aga samas on tarvis kindlalt edasisi samme, enne kui me võime öelda, et me oleme jõudnud uude ajastusse Valgevenega. tarvis on ajakirjan-, ajakirjandusvabaduse edenemist, kaasa arvatud interneti vabaduse arengut, välisajakirjanike tegutsemise lubamist, valitsusväliste organisatsioonide tegutsemise paremat võimaldamist, keeldude kõrvaldamist inimestel, nagu näiteks härra Barasenko, ja me loodame, et inimesed saavad hakata elama rahumeelselt ja ei pea kartma oma seisukohtade väljendamise pärast vahistamist. kui Valgevene suudab tõesti näidata, et nad liiguvad tõsiselt edasi, siis meie oleme valmis omalt poolt vastama tõsise meetmete paketiga. komisjon on arutanud sellist paketti, mis võiks sisaldada näiteks järgmist. tehniliste dialoogide jätkumine, mis sai alguse üks aasta tagasi, energia, transport ja mõned muud valdkonnad, samuti NPI äh, laiendamine Valgevenemaal ja Valgevenele laenude andmise laiendamine, samuti kahekümne kuuendal jaanuaril Troika kohtub välisminister Martinoviga eh, välis- ja üldasjade eh, tippkohtumise raames ja siis me ütleme talle täpselt, mida me ootame Valgevenelt ja mida me oleme valmis vastu pakkuma, kui nad astuvad omapoolsed sammud. praegusel hetkel ma leian, et tarvis on teha kõiki jõupingutusi ja kohtumised, mis parlamendiliikmetel võiksid olla näiteks Valgevene osapooltega, oleksid kindlasti samuti kasulikud. veel üks küsimus on omada läbirääkimised viisade lihtsustamise ja tagasivõtulepingute üle. on selge, et Valgevenel on siin veel tarvis edasisi samme astuda, aga komisjon on valmis omalt poolt tööd alustama, niipea kui ministrid äh, nõukogus leiavad, et Valgevene on astunud omalt poolt piisavalt samme. nii et äh, oleme valmis välja töötama täieliku paketi NP meetmeid Valgevene jaoks ja äh, ka pärast kolmeteistkümnendat aprilli edasiselt jätkama sanktsioonide peatamist, kui ministrid leiavad, et see on õigustatud. ja sellisel juhul oleme omalt poolt valmis vastama ja võib-olla siis tõesti võime öelda, et on avanenud uus peatükk Valgevenega suhtlemisel. aitäh, läheme edasi arutelude juurde, esimene kõneleja Rahvapartei nimel härra Protasevitš kes eh, juhatab ka Euroopa Parlamendi Valgevene delegatsiooni, nii et palun kaks minutit. suur tänu, härra president, proua volinik, eh, peaminister. miks arutame täna Valgevene küsimust? põhjus on ju selge. kolm kuud on möödunud sest saadik, kus sanktsioonid peatati Valgevene jaoks ning nüüd tahame hinnata positiivselt, kuigi pisut ettevaatlikult, me tahaksime hinnata neid muudatusi, mis Valgevenes on toimunud. tervitame seda, et härra Milinkevitši vabadusliikumine registreeriti, tervitame samuti seda asjaolu, et sõltumatud ajalehed on saanud nüüd loa trükki minna. samas aga kahetseme me seda, et poliitilised vangid, kes eelmisel aastal vabastati, ei olnud, ei ole saanud tagasi kõiki oma öö, kodanike õigusi ning mõned neist on koduarestis. tahame olla väga kindlasõnalised siin, kui me tahame taas alustada normaalseid suhteid Valgevenega, siis tuleb Valgevenel reformida oma valimisseadust, tuleb tagada ajakirjandusvabadus ning samuti tuleb reformida karistusseadus. see ei tohi sisaldada poliitiliste op-, poliitilise opositsiooni äh, ahistamist, tuleb tihedat koostööd teha OSCE-ga, meil on hea meel äh, nende edusammude üle, mis on juba saavutatud, kuid me tahame, et Valgevene võimud teeksid rahvusvahelise kogukonna ekspertidega koostööd selles valdkonnas. resolutsioonis, mida me praegu arutame, tahaksime me kutsuda üles Valgevene äh, võime mitte takistada vabaühenduste tegevust, samuti mitte takistada meediaorganisatsioonide tegevust. samas kutsume nii komisjoni kui nõukogu üles lihtsustama viisaküsimust Valgevene inimeste jaoks, samuti tahaksime, et lihtsustataks ka kättepaasu, ligipääsu finantsvahenditele. tahaksime, et sõltumatud raadio telejaamu saaks rahastada. tahaksime tagada ka po-, Valgevene poolakate assotsiatsiooni vaba tegutsemise. tänan väga Äh, te jäite täpselt ajapiiridesse, kuigi tean, et teil on palju teemasid käsitleda. järgmine kõneleja on härra Poletski sotsiaaldemokraatide nimel, kolm minutit. suur tänu, härra eesistuja, proua volinik, härra minister äh, on vana inglise vanasõna, et mida kõrgem on aed, seda paremad suhted naabrite vahel, kuid meie peaksime selle asja muutma ära, me peaksime neid aedu madalamaks tegema või üldse tarad kaotama. kahekümne esimese sajandi algus on ju see, aga samal ajal on Valgevenes äh, tänu oma autoriteet, autoritaarsele võimule äh, võetud iseenesele isolatsioon. Valgevene on nagu Euroopa haige mees ta on kaotanud ka Euroopa Nõukogus oma koha. Läinud aastal lootsime, et suhted Euroopa Liidu ja Valgevene vahel võiksid muuta, muutuda ning et need tarad jälle madalamaks lastakse. pisukesi samme tehti õiges suunas Valgevene poolelt, võimude poolelt, nii seoses poliitiliste vangidega kui ka sõltumatute ajakirjade avaldamisega ja lubamisega meenutagem ka Euroopa Liidu esinduse avamise plaane. tundub, et taevas hakkab tulema küll ligemale meile, kuid või taevas on muutub, muutumas selgemaks, aga sellegipoolest on pilvi veel ka teel. ning äh, õigesti on öeldud, on loetletud üles siin juba järelejäänud probleemid. see riik on äh, radikaalsete majanduslike ja sotsiaalsete reformide veerel. see, need reformid peaksid muutma lihtsate inimeste elu kergemaks ning ka Euroopa Liit peaks minema edasi vastastikuse mõistmise teed. esiteks me peaksime vähendama seda finantskoormust, mis on seotud Valgevene kodanike viisataotlustega. on Valgevene on otsustanud ehitada tuumajaama ja see ehitatakse mitte liiga kaugele Leedu pealinnast Vilniusest. teised riigid, Poola, Eesti, kavandavad ka tuumajaamade ehitamist. seetõttu on väga oluline dialoogi pidada nende riikide vahel ning Brüssel peab hoidma silma peal sellel, kas Minsk ikka järgib rahvusvahelise aatomienergia agentuuri nõudmisi. Valgevenes ei tehta mingeid edusamme, kui need takistused institutsioonide ning lihtsate inimeste vahelt ei kao. valitsus peab hakkama opositsiooniga rääkima, ametiühingutega, noorteorganisatsioonidega rääkima. mõne kuu pärast tuleb Euroopa Parlament välja soovitusega äh, selles suhtes, kas jätkata seda tarade lammutamist, aga kui seda ei tehta, siis on pettumused mõlemal pool. suur tänu. nüüd ALDE nimel härra Janus Onuškevitš kaheks minutiks. suur tänu, härra president. me saame Valgevenest vastakaid teateid, poliitilised vangid on lahti lastud vanglast sõltumatuid ajakirju, ajalehti on võimalik avaldada, härra Milinkevitši vabadusliikumine on registreeritud, nagu proua volinikki siin mainis, aga siiski on veel opositsiooni aktivistide arreteerimisi ja need, kes on vangist vabaks lastud, nendel on ikka piirangud. ikka on veel ajalehti, kes ootavad otsust selle kohta, kas neid lubatakse ning mõned vabaühendused ja poliitilised parteid äh, neidki äh, ei saa registreerida või äh, võidakse neid hoopiski registrist välja heita äh,. Äh, endiselt kasutatakse äh, surmanuhtlust, see ei ole ära kaotatud, kuid ma ei arva, et me peaksime hakkama pidama dialoogi Euroopa Parlamendi ja Valgevene parlamendi vahel. esiteks sellepärast, nagu juba äh, kord on äh, mainitud, me peame lihtsustama viisamenetlust äh, Valgevene inimeste jaoks, vähendama kulusid, äh, nõnda et need, kes poliitilistel põhjustel tahaksid tulla Euroopa Liitu, me peaksime mitte neid takistama, samuti peame andma finantstoetust nendele asutustele, mis on kodanikuühiskonna jaoks olulised, poliitilised parteid, sõltumatu meedia ning kodanikuühendused samuti peaksime tõstatama küsimuse tööõigustest, tööõigusest. peale riigiteenistujate ei ole mitte kellelgi äh, garanteeritud pidev töökoht ja see omab väga rasket mõju kogu ühiskonnale. see idapartnerluse algatus toob uusi võimalusi praegusele äh, Valgevene võimu, võimudele aitab lähendada riiki Euroopa standarditele ning see kõik peaks tuginema dialoogil demokraatliku opositsiooniga. järgmine kõneleja on härra Tšernetski, poolteist minutit. suur tänu, proua volinik, austatud daamid ja härrad me oleme iga kolme kuu tagant võtnud vastu uue resolutsiooni Valgevene kohta ja seda õigusega. see näitab, et me pöörame suurt tähelepanu sellele riigile, mis piirneb Poolaga ja seeläbi ka Euroopa Liiduga. kas demokraatia areng on Valgevenes äh, piisav? kindlasti mitte, aga see ei ole ka põhjuseks äh, pöörata selga Minskile. me peame jätkama dialoogi Minskiga sõnavabadusest, demokraatlikest väärtustest, aga me peame olema kannatlikud Valgevenega, me peame näitama neile nii-öelda rohelist tuld, seda eelkõige just kodanikele. Nad tuleb lähendada Euroopa Liidule. Valgevene kodanikud on eurooplased ja Valgevene on lahutamatu osa Euroopa kontinendist, nende kultuur on ka meie pärand nüüd ähm, Valgevene parimad pojad ja tütred äh, võitlevad inimõiguste ja vähemuste õiguste eest, aga me ei tohiks äh, unustada ära ka vähem ähm, julgemaid inimesi, nad ei tohiks sattuda Venemaa rüppe. oleks täiesti äh, kriminaalne, kui nad satuksid Venemaa küüsi. me ei ähm, tohi äh, jätta valveta türanni tegevust, tuleb silmas pidada, et ta ei saaks inimesi vangi pista. tegemist on tõesti viimase ähm, türandluse pesaga Euroopas, aga me peame toetama kodanikke. suur tänu, nüüd Roheliste nimel saab sõna härra Milan Horacek, pooleteiseks minutiks, palun. kõnelejale mikrofoni suur tänu. sooviksin tervitada Tšehhi eesistujat. Äh, tahaksin tervitada poliitiliste vangide vabastamist äh, ja Aleksandr Milinkevitši partei registreerimist. nüüd äh, tuleb ära oodata, kas dialoogi valmidus näitab tõesti tahet muutusteks ja kas me saame niimoodi oma suhteid tugevdada. me soovime, et Euroopa oleks uuesti Valgevene jaoks ähm, kohaks, aga seda selgetel tingimustel. Valgevene peab kinni pidama inimõigustest ja siin me ei räägi ainult ajakirjandus- ja sõnavabadusest, vaid kõikidest poliitilistest ja sotsiaalsetest õigustest, mis üksikisikutel on opositsioonivastased rünnakud ei ole vastuvõetavad, me jälgime arenguid täpselt. oktoobris me otsustasime praegu äh, katkestada äh, sanktsioonid, näiteks Lukašenka viisakeelu. kogemus näitab meile, et äh, iga diktatuur ükskord lõpeb. suur tänu! suur tänu! kuue NGL fraktsiooni nimel annan sõna proua Plesarovale. Teil on üks minut, palun. daamid ja härrad, Valgevene on täielik äh, poliitiline anomaalia ja see kajastub äh, ka meie strateegiates nüüd äh, katseperiood jõuab varsti lõpule. me loodame, et Euroopa Liit aitab kaasa olukorra normaliseerumisele, me peame seda vaatama laiemas perspektiivis. igasugused muutused, mida me oleme viimasel ajal täheldanud, on seotud ähm, globaalse kontekstiga. nüüd ähm, USA ähm, nii-öelda supervõim, äh, mis on äh, eksisteerinud paarkümmend aastat, on lõppemas, meil äh, toimuvad muutused võimu tasakaalus üle kogu maailma, uued mõjusfäärid tekivad Valgevene koos Moldova ja Kaukaasiaga, on nüüd surutud mitme poole vahele. me räägime inimõigustest ja vabadustest, aga tere, tegelikult väärtused äh, seal kohapeal on tihtipeale hoopis seotud äh, relvade ja rahaga. me peaksime igal juhul oma hinnangutes lähkuma globaalsest kontekstist härra Pelder, poolteist minutit Intemi nime, palun. tänan, härra president. finantskriis mõjutab hetkel kogu maailma. president äh, Lukašenka ütles äh, käesoleva aasta alguses, et finantskriis läheb lõpuks mööda, aga vahepeal on nad otsinud kontakti Moskva ja Washingtoniga, neil on olnud suured probleemid, nad pidid devalveerima oma valuuta teisel jaanuaril. olukord on suhteliselt ähm, sünge Valgevene jaoks. keskmine kuupalk on tunduvalt vähenenud. ja euro on seal äh, väga väärtuslikuks valuutaks kujunenud. nii et praegu on õige hetk, et olukorda seal muuta. lisaks finantsolukorrale on Lukašenka püüdnud äh, niimoodi äh, laveerida Venemaa ja Euroopa Liidu vahel ja nüüd äh, käimasolev äh, gaasikriis võib sellist äh, laveerimist ja simuleerimist veelgi süvendada. me peaksime kõik osapooled Valgevenes kaasama ka seni passiivsed olnud inimesed, me peame sõlmima korralikud kontaktid Valgevenega, tänan. ostatnim mówcą w tej ja viimane kõneleja selles voorus äh,, härra Fiora sõltumatute nimel. president, ma ei usu, et on mõtet jätkata sanktsioonide kehtestamist Valgevenele. Äh, tegemist on riigiga, kus on kriis täpselt samamoodi majanduses nagu kõikides Euroopa riikides. Äh, riigis on olemas äh, omandiõigus ja kuni hiljutise ajani kasvas selle majandus kaheksa protsenti. ei äh, takistata välismaalastel või eurooplastel osta maad või maju, kuigi seda tuleb teha Valgevene firmade kaudu. religioonivabadus Cano Bertoni käis hiljuti Valgevenes ja sõlmis sidemad äh, Vatikani ja Valgevene vahel. siis on veel poliitilise vabaduse küsimus. on viidatud kolmele, äh, on viidatud poliitilistele vangidele, aga kolm nendest on vabastatud äh, üldvalimised ei olnud korraldatud täpselt samade standardite järgi nagu läänemaailmas, aga samas äh, televisioonis teatud aega anti kõikidele kandidaatidele. samuti lubatakse nüüd äh, ka mõningaid sõltumatuid äh, ajalehti avaldada, nii et strateegiliselt võttes minu arvates on Euroopa enda huvides avada ennast Valgevenele. Valgevene on oluline side Venemaaga ja samuti on seal äh, päris korralik äh, katoliklaste vähemus, äh, kes seob seda Leeduga. see riik võiks olla strateegiline liitlane Euroopa jaoks. Türgi võib ühineda Euroopa Liiduga mingil hetkel, aga ma leian, et Valgevenel on tunduvalt tihedamad seosed Euroopaga aitäh, diskussioon jätkub nüüd äh, edasi. Kasolini, kaks minutit. tänan, härra president, Euroopa Liidu ja Valgevene vahelised suhted on jõudnud keerulisse faasi, ääretult keeruline on midagi ära teha. nüüd on survet avaldatud väljastpoolt, äh, Venemaa poolt, äh, oli Venemaa-Gruusia konflikt, nüüd on majanduskriis. Lukašenka soovib Euroopalt midagi, sellepärast ta lasebki paar poliitilist vangi vabaks, registreerib vabaühendusi, lubab äh, natukene vaba ajakirjandust, aga see on kõik tegelikult äh, silmakirjalikkus et äh, saavutada tõelist lähenemist Euroopale, peab Minsk end avama veelgi rohkem. Euroopa Liit peab ära kasutama kõiki võimalusi, mis tal on, isegi kui need on vähesed. Euroopa Liit saab mõjutada poliitilist olukorda selles riigis. seetõttu on ääretult oluline, millist poliitikat me Brüsselis ajame. ääretult vajalik äh, on äh, teha kriitikat ja olla valvas tuleb olla väga tähelepanelik, sellepärast et äh, on äh, vähetõenäoline, et Lukašenka muudab oma olemust. me peame toetama opositsiooni ja vabaühendusi, kindlasti on vaja seadusandlikke reforme Valgevenes, mõtlen siinkohal just äh, kriminaalseadustikule ja valimisseadusele. mis puudutab Euroopa Liidu ja Valgevene vaheliste suhete kvaliteeti, siis demokraatliku arengu huvides peame me kolme institutsioonina kõik tähelepanelikumalt olukorda kontrollime. ka arengud Ukrainas on näidanud, et ilma konkreetsete tingimusteta ja nendest kinnipisamiteta ei saa olla demokraatlikku arengut, tekib ainult selline näiline demokraatlik areng. ma toetan ähm, konstruktiivselt seda resolutsiooni. suur tänu, nüüd härra Pinjor kaks pool minutit. aitäh, president, volinik, minister. kõigepealt tahaksin rõhutada, kui hea e- meel mul on, et äh, härra minister Vondra on ühinenud meiega selle tänasel öösessioonil. see ilmselt näitab ka seda, kui äh, oluliseks peab äh, Tšehhi eesistuja seda teemat me oleme analüüsinud äh, täna Euroopa Liidu strateegiat Valgevene suhtes ja seda, mida tähendab normaalsete suhete jätkamine selle riigiga. me kõik võime tunda rahulolu edasiminekute pärast, mis on toimunud Valgevenes Euroopa Liidul on olemas oma alaline esindus Minskis, on olemas mitmeid positiivseid signaale selle kohta, et vabadused on laienenud, näiteks äh, väga positiivne märk on Aleksandr Milinkevitši For Freedom ühenduse registreerimine, samuti äh, kahe sõltumatu ajalehe äh, avaldamise lubamine ma leian samuti, et äh, see, mida minister ütles äh, koostöö tahte kohta Euroopa Liiduga idapartnerluse raames, äh, oli samuti väga positiivne iseenesest. ka see, mis on toimunud seoses Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga on miski, mida peaks tervitama. Euroopa Liit peaks samuti mingil hetkel vastama omalt poolt nendele positiivsetele sammudele. see muidugi ei tähenda, et Valgevene on muutunud nüüd täielikult demokraatlikuks ja inimõigustega on kõik korras, ei, seda mitte. ja olen täiesti nõus sellega, mida rääkis proua volinik täna. olen nõus teie tegevuskavaga ja usun, et äh, sanktsioonidest võib loobuda alaliselt, kui Valgevene tõesti jätkab samasugust reformiprotsessi äh, nii majanduses kui poliitikas ja tagab kodanikuvabadused. ma arvan, et ka meie omapoolsetega samm, omapoolsete sammudega saame kaasa aidata nendele reformidele. aitäh, pööraksin teie tähelepanu asjaolule, et äh, nõukogu äh, esindajad on alati meie äh, sellistel aruteludel kohal olnud, nii et selles ei ole midagi erakordset, aga tõesti asepeaminister Vondra kohalolu on väga meeldiv. härra Potkanski. president daamid ja härrad, minister. Euroopa Liidu suhted Vene, Valgevenega sõltuvad mõlema poole heast tahtest. ilma mõlema poole hea tahteta ei saa olla dialoogi suhteid ei saa rajada käskudele, keeldudele ja korraldustele. sellepärast on mul väga hea meel, et Euroopa Liit püüab parandada oma suhteid Valgevenega. objektiivselt võttes on tõesti Valgevene teinud päris palju viimasel ajal suhete parandamiseks, kaasa arvatud äh, Aleksandr Milenkevitši For Freedom liikumise registreerimine, kahe sõltumatu ajalehe lubamine ja partnerlus äh, algat-, toetuseks valmisolek. nii et eh, mitmeid eh, asju on Valgevene omalt poolt eh, juba teinud, aga Valgevene ootab ka vastusamme Euroopa Liidult. ja oodatakse näiteks Euroopa Liidult viisarežiimi lihtsustamist Valgevene kodanike suhtes ja see on eriti oluline meie riikide piiriregioonide elanikele. aitäh teile, teie aeg on otsas. ma pean teid katkestama, sest äh, teie kõneaeg on läbi. järgmine kõneleja, proua Telange, kaks minutit. aitäh, president me arutame Euroopa Liidu poliitikat Valgevene suhtes. demokraatia ja inimõigused mängivad siin olulist rolli. viitaksin siinkohal äh, küsimusele, mis puudutab äh, lastele viisade andmise piiranguid. Tšernobõli katastroofi ohvrid on saanud äh, tulla Euroopasse eemale sellest piirkonnast. tegemist on lastega, kes äh, on umbes sama vanad, nagu mina olin siis, kui see katastroof juhtus. aga need lapsed äh, peavad kannatama tagajärgede all, nagu näiteks äh, vähki haigestumine ja muud taolised tagajärjed Valgevene aga andis välja korralduse ja katkestas nende laste puhke- ja taastusprogrammides osalemised. Euroopa Liit, äh, ministrite nõukogu avaldasid omalt poolt äh, päris palju survet ja siis otsustati, et äh, lastel siiski on võimalik minna jõulupuhkusele kakskümmend detsember kuni kakskümmend jaanuar. aga kahekümnendast jaanuarist alates jällegi ei ole mitte midagi. nii et me peaksime püüdma muuta selle ajutise meetme alatiseks, et lapsed teaksid, et nad saavad ka edaspidi reisida, osaleda sellistes programmides ja selles osas ei peaks toimuma kahepoolsed läbirääkimised iga liikmesriigiga, vaid üldised läbirääkimised. ja mina olen nüüd oma ajapiirangust kinni pidanud. edasi äh, proua Mikko, poolteist minutit. austatud kolleegid, Valgevene tee Euroopasse on dialoogi ning kompromisside tee möödunud aastal vastu võetud valgevene resolutsioon rõhutas vajadust range ja tingimusliku ent positiivse poliitika järele. saavutatud edusammud energia keskkonna ning transpordi alal on selle töö vili. siiski on probleeme millest me ei tohi vaadata mööda. demokraatia on asendamatu valgevene opositsiooniliidrite tagakiusamise meedia ja sõnavabaduse piiramise ning kodanike põhiõiguste rikkumise suhtes peame euroopa parlamendi liikmetena olema sallimatud tugeva kodanikuühiskonnata ei toimi ükski demokraatlik riik. seetõttu tuleb igakülgselt toetada organisatsioone mille eesmärgiks on kaitsta inimõigusi edendada demokraatiat ning aktiviseerida kodanikke. kiidan valgevene võimude otsust registreerida härra milinkevitši kodanikuühendus for freedom kuid see on alles algus. registreerimist ootab ka inimõiguste eest seisev naša vjasna ning mitmed teised demokraatia arendamisele pühendunud organisatsioonid viimaks tahaksin rääkida viisarežiimist. euroopa liidu ja valgevene vahel tuleb sõlmida viisalihtsustusleping. tee euroopasse peab olema avatud. kõrge viisatasu ning range kord ei karista riigikorda vaid inimesi. ma olen öelnud seda korduvalt ja ütlen ka täna. seega siis andkem terekäsi euroopalik terekäsi valgevene rahvale! aitäh! panie przewodniczący! proua tomaševska härra president euroopa parlament on valgevene küsimusega tegelenud palju kordi katoliku preestritel ei ole ikka võimalik oma tööd teha vähemuste õigusi ei austata, demokraatlikult valitud esindajad, äh, kes on poolakate liidust koos tema juhi Angelika Borisiga, nemad ei saa tegutseda. ikka arreteeritakse opositsiooniaktiviste, otsitakse läbi nende kontoreid. sõltumatuid ajakirjanikke kiusatakse endiselt taga aga siiski muutused on toimumas, kuigi need on aeglased. vabadusliikumine on registreeritud, kaks opositsiooni ajalehte on lubatud, neid võib nüüd laia-, vabalt levitada. ja Valgevene välisminister oli väga positiivsel seisukohal idapartnerluse kohta ja avaldas huvi selles osalemisest. see annab meile lootust. annab meile lootust, et meie kahepoolsed suhted lähevad paremaks ning et komisjoni ettepanekuid viidakse ka ellu härra Klomberg, kaks minutit, palun. arvestades, et välissuhted on Tšehhi äh, eesistumise põhiküsimuseks, siis ma tahaksin teada, milliseid asju võetakse tarvitusele selleks, et Valgevene valitsus ikkagi kaotaks ära laste reisikeelu selleks, et need lapsed, Tšernobõli lapsed saaksid Euroopasse reisida. ja ma palun, et lepitaks kokku üle Euroopa selles, et kõik Tšernobõli lapsed võiksid vabalt reisida Euroopa Liidu igasse liikmesriiki. Äh, kümnendas paragrahvis äh, äh, on selline ettepanek ka tehtud. eelmise aasta augustis mm, keelas mm, valitsus ära need reisid pärast seda, kui üks laps ei tulnud, pöördunud enam koju tagasi Äh, näiteks jõulude ajal lapsed, osad lapsed said Iirimaale tulla, aga paljud lapsed pidid ikkagi väljasõiduviisasid enesele taotlema, et nad saaksid osaleda nendes programmides. Iiri perekondades on igal suvel äh, lapsi ja äh, Valgevenest ja ma tervitan muidugi Valgevene äh, võimude otsust ajutiselt kaotada see keeld siiski ma loodan et avaldataks äh, survet valgevene võimudele et lapsed saaksid valgevene lapsed saaksid vabalt reisida kuhu iganes euroopa liidus ja ma loodan et äh, proua volinik äh, minu kirjale vastuses te ütlesite küll et on ettevalmistused tehtud euroopa liidu esinduse aval- esinduse avamiseks minskis ning järgmine peadirektor peab varsti äh, Valgevenesse reisima, aga sellegipoolest äh, tahaksin ma, et avaldaksid endiselt survet, et see keeld kaotataks. suur tänu. Äh, nüüd härra Kruš, üks minut. proua volinik, minister, härra president kontaktide järk-järguline taastamine Valgevenega ning valmidus selle võimudega dialoogi pidada on samm õiges suunas. samuti on positiivne, et Tšehhi eesistujana teatas täna, et ta kavatseb kohtuda Valgevene esindajatega välis- ja, ja üldasjade nõukogul sellel kuul juba. mul on hea meel kuulda, et me tahame kaasata Valgevenet idapartnerluse algatusse Euroopa Liidu otsused peaksid esmajoones puudutama just nimelt lihtsaid valgevenelasi, näiteks just valge, viisapoliitika osas. mis puudutab seda gaasikriisi praegu Euroopas, siis selles suhtes on tõesti väga vajalik et valgevene oleks samuti meile usaldusväärne stabiilne partner gaasitransiidi osas kummagi poole huvides on konstruktiivset dialoogi pidada ning kahepoolseid suhteid parandada mis peavad loomulikult tuginema demokraatia põhimõtetel ning inimõiguste austamisel. suur tänu! informuję że do dyskusji z sali zgłosiło się pięciu posłów jako Suur tänu. Nüüd e, on meil viis kõnesoovijat vaba mikrofoni raames kõigepealt proua Plestinska, palun. tänan. härra president e, proua volinik, äh, härra Vondra, olgugi, et Valgevene on teinud positiivseid samme, tuleb meil siiski olla ühenduses opositsiooniga ja meie sõbra Milinkevitšiga. Euroopa Liit peaks toetama majandusreforme Valgevenes, aga see toetus peaks olema tingimuslik. Valgevene peab äh, täitma teatud nõuded Valgevenes on vaja suuremat ajakirjandusvabadust ja poliitilised parteid ning ka valitsusvälised organisatsioonid peaksid saama rohkem tegevusvabadust. me kõik soovime demokraatlikku Valgevenet, ilma et äh, Lukašenka oleks nii-öelda Euroopa selja taga me peame toetama selles riigis demokraatlikku arengut ning päästma ta Venemaa küüsist. raporti Loki, palun. tänan, härra president. nüüd pärast aastaid keerulisi suhteid me näeme, et tehakse tagasihoidlikke samme õiges suunas. tunnustatakse Milinkevitši parteid, lubatakse ilmuda ajakirjandusväljaannetel ning äh, edeneb ka dialoog OSCE-ga. dialoog Euroopa Liidu ja Valgevene vahel ehk paraneb ja on ääretult kahju, et Euroopa Parlamendi liikmeid ei lubatud Valgevenesse. loodetavasti sellised arengud jäävad äh, minevikku. me peame kindlasti tagama reisitingimused lastele, kes käivad külas Euroopa perekondadel, sellega on praegu ametkonnad tegelenud tõesti väga pinnapeaselt ja seetõttu teeb see olukorra keeruliseks nii lastele kui ka neid vastuvõtvatele perekondadele. tänan, härra Erita, palun. Stimată doamnă comisar Ferrero Valdur, domnule Vondra, domnule președinte, salut declarația consiliului și a comisiei și sunt de acord härra president ma tahaksin eh, siinkohal tunnustada komisjonipoolset avadust ma olen nõus sellega et me peame tõesti tähelepanelikult eh, jälgima Lukašenka režiimi arengut, peame mõtlema ka pikas perspektiivis, me peame mõtlema Valgevenele pärast Lukašenkat, peaksime panustama rikkale Valgevenele ning äh, peame mõtlema mitte ainult Minskis asuvale valitsusele, vaid Valgevene kodanikele. isolatsioon ainult tugevdab äh, diktatuuri. me peame pakkuma Valgevene kodanikele võimalust reisida ja töötada Euroopa Liidus lühikest aega niimoodi, et nad tutvuksid meie väärtustega ja oleksid võimelised äh, ka kiirendama oma riigi arengut demokraatia suunas. härra Fiorele sooviksin ma öelda, et kandidaatide esinemine televisioonis siin siingi nagu tema mainis. lugupeetud äh, daamid ja härrad, kõik, kes on siia saali kogunenud, soovivad, et Valgevene järgiks demokraatia, inimõiguste, kogunemisvabaduse ja sõnavabaduse põhimõtteid me soovime lõpetada kodanike ja vähemuste tagakiusamise. soovide nimekiri on suhteliselt pikk ja lähitulevikus see kindlasti ammendavat vastust ei saa. igal juhul me soovime suurendada püüdlusi oma Euroopa väärtuste tutvustamisel. meie poliitika Valgevene suunas on olnud esimeses faasis läbikukkumine, loodame, et nüüd saavutame rohkem edu siiski olukord ei ole lihtne, sellepärast et kahe tuhande kaheksanda aasta parlamendivalimisi mõjutas äh, Lukašenka Valgevene ühiskonna demokratiseerumine võib äh, toimuda läbi hariduse äh, ja läbi kontaktide Valgevene kodanikega. meil peaks olema eraldi stipendiumiprogrammid Valgevene noortele, sellest nad saaksid tulevikus head kasu suur tänu, järgmisena härra Russ. suur tänu. mul on siin kolm resolutsiooni projekti laual erinevatest äh, kuudest, kevad, sügis, nüüd talv ja oleme näinud muutusi Valgevenes ma toetan sellist äh, resolutsiooni projekti, mis edendab meie suhteid riikidega nagu Valgevene. me peame minema seda teed, et äh, tagada nendes riikides positiivne areng. me peaksime näitama, et me oleme piisavalt küpsed äh, sellisteks sammudeks, me peame pakkuma Valgevene kodanikele reisimisvõimalust Euroopa Liitu lihtsamalt kui seni, niimoodi, et nad saaksid tutvuda meie väärtustega ning mõistaksid, mida Euroopa Liit proovib saavutada ja milliseid väärtusi ta kaitseb. see oleks täiesti lihtne žest, mida me võiksime teha Valgevene suunas. ja väga tervitatav on poliitiliste vangide vabastamine suur tänu. ja nüüd äh, lõpetuseks on sõna peaminister Vandragal. To... härra president, üritan kokku võtta arutelu nõukogu nimel. kõigepealt olen ma arvamusel, et meil toimus väga asjalik huvitav arutelu ja teie sõnavõtud annavad olulise panuse ka meie tulevasse töösse nõukogu tervitab Euroopa Parlamendi huvi ja aktiivset kaasatust Valgevene suunal. oluline on säilitada survet inimõiguste küsimustes ühelt poolt ja teisalt ei tohi me ära unustada strateegilist lähenemist. sooviksin tänada Poola parlamendisaadikute äh, panust, äh, Josef Pinior, Janukovskevitš ja teised. nüüd lõpetuseks äh, kolm märkust. kõigepealt, mis puudutab viisatasusid, paljud mainisid seda küsimust ja see on probleem, millest me oleme väga teadlikud. me oleme alati olnud sellest probleemist teadlikud ja tõstatanud seda oma riigi poolt juba varemgi. Valgevene me näeme osana Euroopast ja me teame, milliseid probleeme põhjustab äh, viisatasude tõus Valgevene kodanikele. Tšehhi eesistuja kindlasti kutsub üles teisi liikmesriike, et kasutada ära paindlikke sätteid, mis on Euroopa Liidu õigustikus. kui praegune positiivne dünaamika jätkub, siis me kindlasti äh, pöörates äh, tähelepanu demokraatia ja inimõiguste arengule, suurendame ka naabrus- ja partnerlussuhteid äh, Valgevenega ja siis tulevad kõne alla ka viisaküsimused konkreetsemalt. mis puudutab Tšernobõli laste küsimust, millele ka mõned jõulus tähelepanu juhtisid siis äh, meie igal juhul selles osas omapoolse surve säilitame. me toetasime Prantsusmaa tegutsemist selles valdkonnas. me toetasime kolmanda detsembri demarši. nüüd äh, on ähm, üle vaadatud presidendi dekreet, mis keelas need reisid, on leitud kokkulepe Iirimaa ja Valgevene vahel, mis puudutab nende laste taastumisprogrammi, kes on mõjutatud äh, Tšernobõli katastroofist ja need arengud on tervitatavad. me teame, et äh, Tšernobõli probleem ei ole lahendatud, kaugel sellest Tšehhi eesistuja võtab ka tulevikus äh, samme sellega seotud probleemide lahendamiseks, aga suhetes Minskiga. ja lõpetuseks. järgnevatel kuudel me vaatame läbi sanktsioonid, arutame partnerlusküsimusi oma idapoolsete naabritega ja Valgevene on meie jaoks siis endiselt äh, aktuaalne teema. me loodame teiepoolsele toetusele oma eesistumise ajal. tänan, nüüd palun proua volinik. suur tänu, härra president. mulle tundub, et äh, enamik, väga suur enamik on samal arvamusel nagu meie me oleme pakkunud Valgevenele võimalust läheneda Euroopa Liidule Euroopa naabruspoliitika kaudu, me oleme põhimõtteliselt pakkunud nii-öelda varitegevuskava ja võimalust äh, ühineda idapartnerlusega õigel hetkel, loomulikult juhul, kui kõik tingimused on täidetud. Äh, vastaksin siinkohal mõningatele tõstatatud äh, küsimustele. üks puudutas finantskriisi. Valgevene on samuti kannatanud äh, finantskriisi mõjusid ja gaasihindade kasvu tõttu kahe tuhande seitsmendal ja kahe tuhande kaheksandal aastal, aga ta on siiski üsna hästi vastu pidanud, äh, tulenevalt tema piiratud suhetest globaalse majandusega ja Venemaa, Hiina ja Venezuela äh, abile. aga nüüd, nagu on öeldud, pidi Valgevene küsima kaks koma viis miljardit eurot laenu IMF-ilt, kaasa arvat-, ja ning seejuures on pidanud devalveerima oma valuuta selleks, et võidelda globaalse majanduskriisi negatiivsete mõjudega. kuna Valgevene majandus ja tööstus on suures osas ikkagi reformimata ja struktureerimata, võime oodata negatiivsete tendentside jätku ja see omakorda avaldab ka negatiivseid sotsiaalseid äh, mõjusid. edasi, tuumajaam ja julgeoleku ja turvalisuse küsimus. tahaksin siin öelda, et energiateemaline tehniline dialoog Valgevenega on olnud selline, kus me oleme äh, pööranud erilist tähelepanu sellele, et nõuda, et Valgevene peaks kinni rahvusvahelistest äh, turvajulgeoleku standarditest. Valgevene teeb äh, väga tihedat koostööd Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga Viinis ja on edastanud tõhusalt informatsiooni selle protsessi raames. Äh, tuleksin tagasi veel ka viisalõivude küsimuse juurde. nagu ma oma sissejuhatavas märkuses ütlesin, me oleme valmis andma panuse läbirääkimistesse niipea, kui liikmesriigid ehk siis nõukogu eh, leiavad, et eh, me oleme jõudnud sellesse faasi ja kui eh, on õnnestunud veenda kõiki liikmesriike viisalepingu ja tagasivõtulepingu tingimustes ja vajaduses. asepeadirektor härra Mengerelli kes Minskis ja praegusel hetkel äh, ei ole midagi uut selle kohta öelda, aga viisalõivude küsimuses ja lastele antavate viisade küsimuses, tõesti, see on äh, praegu iga riigi enda küsimus. me ei ole praegu sellises faasis, kus äh, oleks meil üldine leping, mida nõukogu läbi räägiks. aitäh, tahaksin teatada, et äh, olen saanud viis resolutsiooni ettepanekut EPP, PC, ALDE, Rohelised, äh, UN ja hääletamine toimub homme. sellega on käesoleva teema arutamine lõppenud, läheme järgmise päevakorra teema juurde. see on nõukogu ja komisjoni avaldused mälestamaks esimest äh, juulit äh, Srebrenica massimõrva ohvrite mälestamiseks. annaksin kõigepealt sõna asepeaminister Vandrale nõukogu poolt. aitäh. Srebrenica puhul, nagu te kõik teate, oli tegemist kohutava kuriteoga. üle kaheksa tuhande Bosnia inimese mõrvamine Srebrenitsas on üks äh, tumedaid ajaloolisi hetki Bosnias, endises Jugoslaavias ja ka Euroopas tervikuna. kahtlemata on tegemist kõige hirmsama kuriteoga Euroopas pärast teist maailmasõda. kui nüüd tagasi vaadata, siis tõesti oleks saanud varem rohkem ära teha Srebrenica oli rahvusvahelise üldsuse Euroop-, sealhulgas Euroopa Liidu üldine läbikukkumine ja me häbiga kahetseme seda. ja meie poliitiline ja moraalne kohustus on vältida, et Srebrenica taolisi asju kunagi enam juhtuks. mõistame hukka kõik toime pandud äh, kuriteod ja e, väljendame kaastunnet ohvrite omastele. viisteist e, null kolm